tagasi minu kolleegidele nõukogus ning ka president Van Rompuyle ning mul on olnud suur au ja rõõm esindada siin Iiri eesistujat. aitäh teile! suur tänu, proua minister! sellega on arutelu lõppenud me asume nüüd hääletama daamid ja härrad, kõigepealt tervitan siin meie galeriil härra Henri Malossi. lugupeetud daamid ja härrad, nüüd salajane hääletus komisjonis.